Good uh, morning uh, everybody uh,. Welcome. tere hommikust kõigile, tere tulemast meie viimasele komisjoni koosolekule enne suvepuhkust. täna me hääletame, nagu te näete. meil on kolm raportit, mille üle tuleb meil hääletada täna. mul paluti natukene järjekorda muuta nii et kõigepealt me hääletame läbirääkimiste tulemuse üle ja see puudutab siis koostööd riiklike ametivõimude vahel, mis äh, siis vastutavad tarbijakaitseseaduste rakendamise eest ehk siis proua Sehnalova raporti üle proua Sehnalova, kas te soovite veel sõna saada? ei? siis me asume kohe hääletame, meil on tegemist siin lihthääletusega ja me hääletame täna elektrooniliselt, hääletus algas. The vote is closed ah,. Everybody... hääletus on läbi, kas kõik on hääletanud, sellepärast ei ole veel läbi, sest ei ole kõik hääletanud. Yeah, I think I think it's okay. But 38, so it's, it's still increasing. So there's apparently there's one person who still tundub, et üks inimene peab veel hääletama. nii et paneme kohe siis ka hääletuse lukku. vastu võetud suure häälteenamusega, palju õnne. hästi siis järgmine hääletus, see on hästi-hästi pikk, see puudutab siis väetiseid, raportööriks on proua Kolbelts. proua Kolbelts, kas te soovite enne hääletust sõna saada? aa, te soovite pärast hääletust, suurepärane. siis me alustame kohe hääletusega. nii et kõigepealt kompromissettepanek üks, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi järgmiseks kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend seitse ja NV üks, nad on nimelt ühesugused või siiski mitte. kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud Agri üks, see lisandina, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend viis, kes poolt siiski viiskümmend kuus enne kõneleja parandab. sada viiskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanekud sada viiskümmend seitse, sada viiskümmend kaheksa ja NV viisteist. Nad on ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tuleb kontrollida kas me saaksime kontrollida? The vote is open. hääletus algas. hääletus sai läbi. vastu võetud. Agri kakskümmend kolm, sada viiskümmend üheksa, sada kuuskümmend ja Envi kuusteist üheskoos, sest jällegi ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi sada kuuskümmend üks, sada kuuskümmend kaks, Agri kakskümmend neli ja Envi seitseteist. ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, seda tuleb kontrollida. I close the vote and it's rejected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 sada seitsekümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend üks, kes poolt, vastu erapooletu. tundub, et vastu võetud. kas me saaksime kontrollida? So we are voting now on amendment twenty one, the vote is closed. hääletus on läbi, vastu võetud. järgmiseks sada seitsekümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu tuleb kontrollida. Vote is closed. hääletus on läbi, vastu võetud. ja edasi kakskümmend kaks, sada seitsekümmend kaheksa, sada seitsekümmend üheksa, sada kaheksakümmend, ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud muudatusettepanekud sada kaheksakümmend üks, Agri kolmkümmend, Envi kakskümmend, ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tuleb kontrollida. hääletus algas The vote is closed. hääletus on läbi ah,. It's rejected uh,. Then we have, it's rejected. see lükati tagasi, nii et peame hääletama saja kaheksakümne nelja üle, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks plokis koos muudatusettepanekutega kakssada üksteist, kakssada kolmkümmend üheksa ja sada kolmkümmend viis, kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks sada kaheksakümmend viis koos muudatusettepanekuga sada üheksakümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi kompromissettepanek seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli, sada kaheksakümmend üheksa, sada üheksakümmend, sada üheksakümmend üks ja sada üheksakümmend kaks ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kakskümmend, kes poolt, plokis koos kompromissettepanekutega kakskümmend neli ja kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kakssada üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kaks koos muudatusettepanekutega kakssada kolmkümmend ja kakssada nelikümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. järgmiseks kompromissettepanek kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu. peame kontrollima. hääletus algas. Vote is closed et hääletus on läbi, vastu võetud. järgmiseks kakssada neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Agri kolmkümmend üks poolt, vastu. see langeb ära, sest kakssada neli võeti vastu, nii et läheme nüüd edasi. muudatusettepanek kakskümmend seitse lisanduseks, kes poolt, vastu. hääletame praegu kahekümne seitsme üle We don't have to vote as well? We have to vote. Yeah, we have to vote apparently. tuleb siiski hääletada, sest see on lisand. Mark? Euh, see muudatusettepanek kolmkümmend, kakskümmend kolm. nimelt, kui kakssada kolm ja kakssada neli vastu võeti, siis ta langeb ära, kui vaadata seda teksti. aga me ei võtnud neid ju vastu. see on Agri kolmkümmend üks, millest räägin. Neid ei võetud ju vastu, kakssada kolm ja kakssada neli. So we ah. have to ah. vote. Ah, we don't this, have to vote. Hello? Yes. Donc il serait peut-être utile, alors, quand, dans ce cas-là, je peux comprendre, mais que l'on mette 203 ou 204. siin on kirjas kakssada kolm, kakssada neli, aga siis tuleb sinna panna või vahele, kui üks vastu võeti. ja, ja. nii et kakskümmend seitse. This one, this one has been uh, adopted. Yes. So this one falls. Yes. And then we move to 27. Ah, okay, so we now move to Amendment 27. No, that's what it was about. Oh, yeah, it is not... Madam President, twenty-seven okay. in our kakskümmend seitse meie muudatusnimekirjas öeldakse, et võeti vastu koos muudatusettepanekuga kakskümmend kolm, ütleb Carlos Coelho. jah, teil on õigus, nii et kakssada kümme, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud. kas me saaksime seda kontrollida? hääletus on läbi. It's adopted, sorry eh.... vastu võetud kakssada 200..., ei, kompromissettepanek kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks kompromissettepanek kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kakskümmend neli, poolt, ei, me ei hääleta selle üle, vabandust, me hääletasime selle üle juba, järgmiseks kompromissettepanek kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud järgmiseks muudatusettepanek kolmkümmend, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek, kompromissettepanek kakskümmend kuus, selle üle me ei hääleta, nii et muudatusettepanek kolmkümmend neli järgmiseks kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend viis. Two four seven, okei okay., two four seven in favor. kaks, neli, seitse, kes poolt, vastu, erapooletu tundub, et tuleb kontrollida. kontrollime palun, kakssada nelikümmend seitse. Why don't we vote on three five? That's what I was thinking too. Because it is after. Ah. We close the vote. hääletus on läbi, vastu võetud. ja kolmkümmend viis langeb nüüd ära, sest kakssada nelikümmend seitse võeti vastu. nii et sellepärast tuli kõigepealt kahesaja neljakümne seitsme üle hääletada. kompromiss twenty seven kompromiss twenty-seven. kompromissettepanek kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada viiskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu tundub, et vastu võetud, aga kas me saaksime seda kontrollida, nii et kolmkümmend seitse vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek äh, nelikümmend kuus koos kompromissettepanekutega nelikümmend neli, nelikümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend üheksa koos muudatusettepanekutega nelikümmend, nelikümmend üks ja nelikümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kakssada kuuskümmend üks, mis on kooskõlas muudatusettepanekuga kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kakssada kuuskümmend kolm, kes poolt kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada seitsekümmend kolm koos muudatusettepanekuga nelikümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek kolmkümmend üks, kes poolt? see on plokis koos kompromissettepanekuga viis, kompromissettepanekuga neliteist ja Envi kolmkümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud soovite kontrollida, nii et kakssada üheksakümmend üks, mulle tundub, et see on vastu võetud. We close the vote. hääletus on läbi. tagasi lükatud Mark, selle lahingu oleks sa kaotanud, aga tulemus oli suurepärane järgmiseks äh, kompromissettepanek kolmkümmend kaks koos kompromissettepanekuga kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kolmkümmend kolm, selle üle me ei peagi enam hääletama, järgmiseks kolmsada kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, Agri kolmkümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanekud kolmsada kolm ja NV kolmkümmend neli, mis on ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Three or five polls. Okay. So we go down to um, okei okay,, we can move to me nüüd liigume edasi Agri kolmekümne üheksa juurde, sellepärast et ülejäänud äh, ettepanekud langesid ära, nii et Agri kolmkümmend üheksa, kes poolt? vastu? erapooletu? tundub, et seda on vaja kontrollida, palun. hääletus algas. Vote is closed hääletus on läbi, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmkümmend neli koos kompromissettepanekutega nelikümmend üheksa, viiskümmend, viiskümmend üks, viisteist ja muudatusettepanekuga nelisada seitsekümmend neli ja Agri sada kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks kompromissettepanek kolmkümmend kuus, jällegi koos muudatusettepanekutega viiskümmend üks ja Inta kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks nelikümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada seitseteist, mis on kooskõlas muudatusettepanekuga viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks kompromissettepanek kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu. kas me saame selle vastu võtta? jaa, saame küll. järgmiseks kolmsada kakskümmend üks. lisandiks siis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolm, kaks, kaks võeti tagasi, kolm, kaks, kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolm, kaks, neli ja Agri nelikümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada kakskümmend kuus ja kolmsada kakskümmend seitse koos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, Envi nelikümmend langeb ära, Agri nelikümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. nüüd järgmiseks kolmsada kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud let's continue with. Yep. Uh, then we move to Agri 40, for, uh, 45. Agri 45. peame hääletama enne veel muudatusettepaneku kolmsada kolmkümmend kolm üle. see on, kujutab endast siis lisandust. kas te olete selle leidnud, kes poolt, vastu? erapooletu vastu võetud. järgmiseks Agri nelikümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vast-, tundub, et tagasi lükatud, kontrollime. Agri nelikümmend viis. The vote is closed. It's adopted, so it's one vote. vastu võetud ühe häälega. kolm, kolm, neli, kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks kompromissettepanek kolmkümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend neli, mis on NMI neljakümne kuuega ühesugune, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kolmkümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Agri nelikümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Envi nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm, neli, neli, kolm, neli, viis ja Agri nelikümmend üheksa langeb ära nii et järgmiseks M-i viiskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm, viis, üks, kolm, viis, kaks, ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida. kolm, viis, üks, kolm, viis, kaks, elektrooniline kontroll. The vote is closed. Yeah, it's adopted then uh, vastu võetud, viiskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, Agri viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, Agri viiskümmend neli poolt, vastu, era-, ei, Envi viiskümmend neli ikkagi poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada viiskümmend kolm ja Agri viiskümmend kaks langevad ära. kolmsada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu. tundub, et seda tuleb kontrollida. kolmsada viiskümmend viis. It's adopted um,. So... vastu võetud. järgmine langeb ära kolm, viis, seitse ja Agri viiskümmend kolm identsed, poolt, vastu, erapooletuid. tundub, et see võeti vastu. ja kolm, viis, kaheksa, mis on vastavuses kolmesaja viiekümne seitsmega, Agri viiekümne kolmega, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolm, viis, üheksa poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kolmsada kuuskümmend, kolmsada kuuskümmend üks eh, ühesugused, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see langeb ära. NV viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. siis lähme Agri viiskümmend kuus tõesti, Agri viiskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetuid kolm, kuus, kuus, kolm, seitse, seitse, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, siis Envi kuuskümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Envi seda me ei pea hääletama, Agri viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vist tuleks seda kontrollida, palun kontrollime Agri viiskümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud, see on vastu võetud. ja siis äh, muudatused kolmsada kuuskümmend üheksa ja Agri kakssada poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Agri kuuskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend üheksa. aa, te tahate seda kontrollida, kontrollime Agri kuuskümmend see on tagasi lükatud. siis kolmsada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend ja Agri kuuskümmend üks on identsed, poolt, vastu, erapooletuid, seda vist tuleks kontrollida korral, kordame kolmsada seitsekümmend ja Agri kuuskümmend üks. hääletamine on lõppenud, see on tagasi lükatud. siis kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ei, kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatus kompromiss kolmkümmend kolm NV. tundub nii, et äh, tuleb hääletada äh, muudatusettepanekut äh, kolm, seitse, üheksa nüüd ka ära kadunud, aga kuidas see võimalik on? seega me peame hääletama eh, kolm, seitse, üheksa esimest poolt. kas kõik leidsid selle üles? poolt, vastu, erapooletuid? tundub, et on vastu võetud. kas me võiksime seda kontrollida? kontrollime kolm, seitse, üheksa esimest osa see on vastu võetud. nüüd liigume kompromiss nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, siis kompromiss, vabandust, muudatusettepanek viiskümmend seitse, mis on identsed neli üksteist ja neli kaksteist, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. siis lähme edasi kaks, neli, viis, neli, nelisada viiskümmend, mis on identne NV kuuekümne üheksaga. poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd muudatus nelisada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. siis eh, Envi seitsekümmend kolm ja Agri eh, poolt vastu, eh, vastu võetud Agri neli üheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletuid. tundub, et see on tagasi lükatud. Eh, palun Agri üheksakümmend kaks kontrollime. see on vastu võetud ja siis muudatus nelisada viiskümmend kuus ja nelisada viiskümmend seitse identsed. poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja Envi ja Agri üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid äh, tagasi lükatud. Envi seitsekümmend üheksa, see on plokis hääletus, Envi üks viis viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. siis eh, langeb ära. Läheme kompromiss viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja lähme muudatusettepaneku kuuskümmend viis juurde, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend neli, vabandust siis on plokis hääletus Agri üheksakümmend üheksa. ja te võite lugeda, millega see plokis on. poolt, vastu, erapooletuid, seda vist tuleks kontrollida. ühe, Agri üheksakümmend üheksa. hääletus on lõppenud, see on vastu võetud siis äh, lähme edasi eh, neli, kuus, kaks poolt vastu erapooletuid. palun eh, tõstke korraks veel käed. nelisada kuuskümmend kaks poolt vastu eh, erapooletuid tagasi lükatud. nelisada kuuskümmend kolm poolt vastu erapooletuid vastu võetud siis nelisada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, see ei ole väga selge, ehk tuleb kontrollida nelisada kuuskümmend viis, palun. see on tagasi lükatud. siis Agri üks, üks, üks, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud neli kuus kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud ja järgmised langevad ära, Agri üks üks kaks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. ja siis Agri üks üks kolm poolt vastu, erapooletuid vastu võetud ja Envi kaheksakümmend üheksa poolt vastu, eh, erapooletuid vastu võetud kontrollime, kontrollime NV kaheksakümmend üheksa. ja tulemus on, et on vastu võetud Agri sada neliteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. siis liigume eh, edasi, mis on eh, nelisada kuuskümmend üheksa kus Agri saja kuueteistkümnega ja Envi kaheksakümne üheksa vastu võetud ja need on siis muudatus nelisada seitsekümmend vastu võetud, Agri, eh, mis on Agri sada kaheksateist plokis hääletus Inta neljaga, eh, poolt vastu erapooletuid, eh, tagasi lükatud. kontrollime. Agri sada kaheksateist. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud Inta neli poolt, vastu, erapooletuid, tundub, et on vastu võetud. kontrollime seda, palun, sest kõiki tõstlaket Inta neli kontrollime. hääletus on lõppenud, see on vastu võetud, siis muudat-, muudatus äh, nelisada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissi me ei hääleta, nelisada seitsekümmend kaks poolt, vastu, äh, erapooletuid vastu võetud. Agri sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud siis nelisada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud see nelisada kaheksakümmend kaks, Agri sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, Äh, siis nelisada kaheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, nelisada kaheksakümmend neli poolt vastu, erapooletuid vastu võetud ja siis äh, Agri sada kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, Agri sada kolmkümmend kuus poolt vastu, sada kolmkümmend kuus Agri poolt vastu, erapooletuid seda tuleb kontrollida. palun kontrollime Agri sada kolmkümmend kuus. hääletus on lõppenud, see on vastu võetud. ja nelisada kaheksakümmend viis on identsed äh, Agri saja kolmekümne seitsmega, see on plokis hääletus, vastu võetud. ja siis ähm, ähm, miks me ei pea hääletama? Läheme siis Agri sada kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. NV sada neli, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja siis liigume edasi. NV sada kuus vabandust, sada viis äh, plokis hääletus, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, NV sada kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, NV sada seitse poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, sa-, plokk Vote Agri äh, sada nelikümmend kolm, ähm, see on ka vastu võetud ja siis Agri sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kas seda peaks kontrollima? Äh, minu arvates oli see selgelt vastu võetud. Äh, siis sada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud ja siis eh, NV sada üheksa plokkhääletus, eh, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, Agri sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, Agri sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, siis Agri sada viiskümmend kuus plokis hääletus poolt, mida sotsiaaldemokraadid teevad, poolt, vastu, erapooletuid seda vist tuleb kontrollida. kontrollime Agri sada viiskümmend kuus. hääletus on lõppenud. see äh, lükati tagasi. ja lähme edasi äh, muudatusettepanek äh, nelisada üheksakümmend üks poolt vastu, nelisada kaheksakümmend üheksa ja Envi 489 üks, üks, kuus. Ähm, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. Äh, need on siis ähm, äh, nelisada üheksakümmend viis, Agri sada viiskümmend üheksa, poolt vastu, erapooletuid, see ei ole äh, nelisada üheksakümmend viis muudatus, mis on identne Agri saja viiekümne üheksaga Ehm, ja lõpetame hääletuse. see on tagasi lükatud. siis ehm, nelisada üheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, siis kompromiss viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, NB sada kolmteist poolt vastu, erapooletuid see langeb ära Äh, siis äh, nelisada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Äh, kompromiss nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd liigume edasi sada kuuskümmend viis agri poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud NV üks, üks, seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. kontrollime kompromissettepanekut nelikümmend viis. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. ja siin langevad ära kompromiss viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. muudatus äh, on identsed viissada üksteist, viissada kaksteist poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. Agri sada kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletuid vastu võetud äh, viissada kolmteist poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, NV sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. NV sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, oli Agri sada kuuskümmend seitse ja NV saja kahekümne üheksaga identsed poolt, vastu, erapooletuid. seda tuleb kontrollida. Agri sada kuuskümmend seitse ja NV sada kakskümmend üks kontrollime. hääletus lõppenud see lükati tagasi. siis Agri sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. siis eh, eh, seitsekümmend neli identsed eh, saja kaheksakümne üheksaga vastu võetud. see on mm, muudatus viissada kuusteist, Agri saja kuuekümne üheksaga vastu võetud ja äh, viissada seitseteist ka vastu võetud, viissada kaheksateist poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, äh, viissada üheksateist, viissada kakskümmend poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, äh, sada, viissada kakskümmend üks, viissada kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, Agri sada seitsekümmend poolt vastu, erapooletuid vastu võetud Agri sada seitsekümmend kolm eh, K-plokis hääletus eh, vastu võetud, viissada, eh, seda me ei hääleta ja järgmine on K-plokis hääletus poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, Agri seitsekümmend kolm, siis ähm, viissada kakskümmend üheksa. see on äh, viissada kakskümmend üheksa, see on plokis hääletus. see on tagasi lükatud. ja Envi sada kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. siis viissada kolmkümmend kolm, viissada kolmkümmend kaks, ei, neid ei hääletata siis viissada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viissada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, N viissada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. siis N viissada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. siis äh, muudatus viissada kolmkümmend üheksa ja viissada nelikümmend. ei, see langeb ära. siis äh, siis viissada nelikümmend neli, viissada nelikümmend viis ja nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. neli, viissada nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletuid vastu võetud siis viissada nelikümmend kaheksa ja Agri sada seitsekümmend kaheksa identsed poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. viissada nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. viissada viiskümmend ja Agri sada kaheksakümmend poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. Agri sada kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletuid seda tuleks kontrollida. palun kontrollime sada kaheksakümmend üks agri. vabandust, vastu võetud, järgmiseks Agri sada kaheksakümmend kaks ja muudatusettepanek viis viis üks, kes poolt, ja ka viis viis kaks, kes poolt, või siiski mitte, ainult viis viis üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks viis, viis, kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada viiskümmend kolm, Agri sada kaheksakümmend kolm langevad ära. järgmised ka viissada viiskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viissada viiskümmend seitse ja Agri sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viissada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viiskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu. tundub, et seda tuleb kontrollida, viissada kuuskümmend kuus. We close the fold. It's rejected tagasi lükatud, viissada kuuskümmend seitse, viissada kuuskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viissada kuuskümmend üheksa plokis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, tundub, kontrollime, viissada kuuskümmend üheksa. We close the vote. It's rejected. hääletus on läbi, tagasi lükatud, viissada seitsekümmend, viissada seitsekümmend üks, Agri sada üheksakümmend kaks, koos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Envi sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Agri sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud plokis hääletame viissada seitsekümmend kolm, viissada seitsekümmend neli, viissada seitsekümmend viis ja viissada seitsekümmend kuus, kes poolt, vastu. erapooletu, vastu võetud. viissada kaheksakümmend kaks, viissada kaheksakümmend kolm, viissada kaheksakümmend neli, kes poolt, vastu. erapooletu, vastu võetud. viissada kaheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viissada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. soovite kontrollida, viissada kaheksakümmend kaheksa, hääletus algas. Close the vote yeah.. Ah, rejected, so you are right to ask the check. väga hea, et küsisite kontrolli, et tagasi lükatud. Agri sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud Agri sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. jah, Mark. vabandust, proua esimees Envi sada kakskümmend, eh, sada kakskümmend kuus, kas me selle üle hääletasime, me ju ei hääletanud ja minu muudatusettepanek lükati tagasi. või kas ma olen jälle asjadest valesti aru saanud? viissada kakskümmend üheksa lükati ju tagasi, mille mina tegin. nii et me peame siis ju Envi saja kahekümne nelja üle hääletama, aga me ei teinud seda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 no see, see madame Poki, Sarah Poki, see notre Sarah Poki, kes on nii tähelepanelik ja ütles mulle, et asjad nii, mitte mina. jah, nii et eh, NV sada kakskümmend kuus, kas leidsite selle, selle üle tuleb hääletada poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, vabandust, Mark. Check something else. We need to check um, apparently amendment 174. 174 tuleb ka üle kontrollida. Või lihtsalt 74, lihtsalt 74. Kes selle esimesena üles leiab siit nimekirjast? Page five five in the socialist list. sotsiaaldemokraatide nimekirjas on see leheküljes viiskümmend viis, see on seitsekümmend neli, mitte sada seitsekümmend neli. lihtsalt seitsekümmend neli. I found it. mina leidsin, mina leidsin. leheküljel viiskümmend neli, mis on ühesugune muudatusettepanekuga sada viiskümmend neli kas kõik leidsid selle? jah? hästi, kes poolt? vastu? no sotsialistid, ootame teid ära. seitsekümmend neli. peame ootama. Page six, one oh.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 because 181, Accurate 30, and then the 20 were adopted. That so is the correction. Fair. So, so it's fair. Yeah. Yeah. Okay, so um, normally uh, we adopted 74 and me võtsime seitsmekümne nelja ja viiesaja neljateistkümne vastu, aga nad langesid ära, sest enne seda võtsime vastu sada viiskümmend üks, Agri kolmkümmend ja Envi kakskümmend, nii et mitte midagi ei tule teha, ma pidin teile seda lihtsalt ütlema. okei. okei. And now we move to Can we check the uh, Agri one six six? ja Agri sada kuuskümmend kuus, mis sellest saab? Can we check? kas me seda saaksime kontrollida no,? No, no. Anneleen, ma väga vabandan, aga siin on kõik segane, meil on segamini Envi ja seitsekümmend neli. mille üle me nüüd hääletame? Okay, no, no, no, oh, just... Euh, üldse mitte, see oli lihtsalt avaldus minu poole pealt. proua Kool-Pelts tahab kontrollida Agri sada kuutekümmend kuute. okei, it was adopted. see võeti vastu, sest, sest viissada üksteist ja viissada kaksteist lükati tagasi. hästi, super, kõik hästi, kõik hästi. Alors, on continue? So we go back to uh, compromise two now. Okay, so we are at jätkame me oleme peaaegu nimekirja lõpus. kompromissettepanek kaks, põhjenduspunktid, kompromissettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Agri kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud, vastu võetud, vastu võetud, vabandust, Mark, vastu võetud, vabandust, muudatusettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kolm, kontrollime. Close the vote hääletus on läbi, vastu võetud. Envi neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek viis, Agri kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksateist ja Agri kaheksa poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud, kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud, muudatusettepanek sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud, kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kompromissettepanek üheksa poolt, vastu erapooletu. vastu võetud kümme, kompromissettepanek poolt, vastu erapooletu vastu võetud, Agri kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, Agri seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, Agri kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, ei ole vaja hääletada, kompromissettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend üks ja sada viiskümmend kaks koos, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. NV kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd äh, hääletame raporti eelnõu üle muudetud kujul. hääletus algas. I close the vote hääletus on läbi, vastu võetud suure häälteenamusega. palju õnne raporti esitajale ja te soovisite ka sõna saada. Mindenkinek szeretném megköszönni ezt az óriási munkát. Ma tahaksin tänada kõiki südamest selle hiigelsuure töö tegemise eest. Kõik, kõigepealt tahaksin tänada oma raportööridest kolleege, ja kõiki variraportööre, kõiki kaastöötajaid, kes on selle kangelasliku töö öö, suutnud ellu viia. ja tahaksin tänada ka sekretäriaati. see on tõepoolest raport. ma võiksin tänu saajate nimekirja pikendada ja pikendada, sest selle dokumendi kallal oli meil palju tööd. me suutsime leida kompromisse, seisukohti lähendada, oli väga palju erinevaid muudatusettepanekuid ja nüüd me oleme lõpuks selle raporti vastu võtnud ma tahaksin loota, et Eesti eesistumise ajal tehakse kõik selleks, et dokument jõuaks vastuvõtmiseni ka nõukogus. Äh, see vähendaks administratiivset koormust äh, ja see on siseturu edendamiseks väga oluline. eriti neile on see väga oluline, kes oma tooteid müüvad mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis selline halduskoormus oli võimalik vähendada ühtsete nõuete sisseviimise teel. dokument sisaldab klauslit, mis võimaldab Euroopa Komisjonil tõepoolest astuda samme siseturu toimimise ja ühtlustamise suunas praktikas. ma loodan, et see dokumentide pakett võimaldab tuua turule uusi innovaatilisi tooteid. see oli väga hea koostöö ja see oli minu viimane istung, milles ma osalesin. tänan kõiki! Thank you very much, so uh, I wish you good luck and thank you for aitäh, soovin teile palju edu ja aitäh suure tehtud töö eest. tuleb tunnistada, et kolmkümmend hääldas poolt, kolm vastu ja kõigest neli erapooletut, nii et palju õnne. ja sain aru, et Mark Tarabella soovib ka sõna saada. aitäh, proua juhataja ma loodan, et kõik äh, variraportöörid ühinevad minuga, kui äh, me täname proua Karl Beltši tõeliselt konstruktiivse koostöö eest, see polnud sugugi lihtne töö. loomulikult tuleb tänada ka sekretäriaati, mida tegi juba proua raportöör, aga ka kõiki kaastöötajaid. kuid proua Karl Beltš tegi oma tööd tõesti suurepäraselt ta lahkub meie komisjonist. ma loodan, et tema järeltulija teeb tema, seda tööd sama hästi kui tema. me peaksime talle kõike aplodeerima ja eh, soovima talle tema uues ametis palju edu. aitäh ja palju edu siis ülejäänud karjääri jooksul Läheme nüüd järgmise hääletuse juurde, see on viimane hääletus täna, see puudutab kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta üldeelarvet Euroopa Liidu jaoks, raportööriks on Dan Dalton, kas sa, Dan, soovid ka praegu sõna saada? You want to take the floor now or uh,? Just very quickly, just jah, hästi lühidalt, et edastada tänusõnad kolleegidele, kes võtsid tagasi oma muudatusettepanekud pärast komisjoni hinnanguid, aitäh kõigile!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 Close the polls. So uh, it's adopted with 30 and... hääletus on läbi, vastu võetud kolmkümmend poolt, neli ei vastu, mitte keegi pole erapooletu. ja nüüd, nüüd hakkame eelarveridade üle hääletama. kõigepealt IMCO putk üks. märkuseid ei ole. nii et hääletame, et jääks nii, nagu oli esialgses ettepanekus, poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, see tähendab seda, et nüüd läheme kohe Imko Putk kuue juurde, kõigepealt märkused, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja edasi numbrid, kes poolt, vabandust, vabandust, proua esimees, me peame ka Putk kahe märkuste üle hääletama okei, ah, okei, thank you for reminding, okei okay,, indeed we have to. jah, märkuste üle tuleb hääletada, IMCO putk kaks märkused, märkused. kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. jällegi putk kolm ja ainult märkused. IMCO putk kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd numbrid kuue puhul, sest märkused hääletasime ära, numbrid poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. imkoputk seitse, märkused, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, numbrid seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks imkoputk kaheksa, see võeti tagasi, imkoputk üheksa, märkused, kes poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud, numbrid poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Mark, sa vist sa vist arvad, et ma varsti ründan sind? aa, sa võidki seda teha. Imko Putt kümme märkused poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud numbrid poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud Imko Putt üksteist märkused poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud numbrid poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. Imko Putt kaksteist mis on siin, see võeti tagasi, mis tähendab seda, et oleme vastu võtnud ja palju õnne raportöörile. Dan Dalton, palju õnne! kas soovid veel midagi öelda? lihtsalt hästi lühidalt, aitäh toetuse eest. meil on tegelikult väga hea ettepanek aluseks ja nii et jätkame nüüd seda tööd ja vaatame, kas saame seda praegust seisu kaitsta. aitäh kõikidele kolleegidele, kes kaasa aitasid suur tänu, Dan, suur tänu kõigile teie kannatuse eest, oli väga keeruline hääletusnimekiri ja see oli minu jaoks esimene hääletus, mida juhtida. nii et meie koosolek on sellega läbi. järgmine koosolek toimub neljandal septembril. suur tänu kõigile, tõesti kõigile koostöö eest sellel aastal esimees tänab sõbralikult tõlke, tõlgid tänavad oma kuulajaid, suur tänu ka sekretariaadile, suur tänu kõikidele rahvasaadikutest kolleegidele ja soovin teile kõigile väga ilusat suvepuhkust selleks, et te tuleksite tagasi täis energiat. aitäh teile ja ilusat puhkust! Thank you very much.